me alustame oma koosolekuga kell kolm ja seda me ka teeme. Liebe, liebe Kollegin, liebe Kollegen. kallid kolleegid. alustame taas oma tööga ja hakkame tegelema äh, päevakorrapunktidega kaheksa kuni nelikümmend, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ametid. Genau. Genau.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 Ines? Ines, kas sa soovid sõna? Ines. You are the rapporteur, are you? sa oled raportöör, soovid sa sõna? kui sa soovid sõna, siis võta, ei? no en principio no querría, lo que pasa es que sí que querría ei, mul ei olnud äh, plaanis sõna võtta, aga mida ma tahtsin, siis tahtsin, et me võtaksime kolm minutit, et kõik fraktsioonid jõuaksid siia, tegemist on niivõrd tähtsa hääletusega, see oli minu palve, mida tahtsin esitada. tegemist on hääletamisega, see on äh, oluline, inimesed on veidi hilinemas, aga andkem neile aega kohale jõuda. jah, ma loodan seda ka, aga ma juba täna äh, ütlesin, et me alustame kell kolm ja seetõttu me alustamegi kell kolm, sest et meil on tõesti väga palju vaja hääletada põhjus seisneb siis selles, ehk siis päevakorrapunkt number kaheksa, horisontaalne raport äh, tundub, et kõikidest fraktsioonidest on võrdselt kolleege puudu ja seetõttu alustame siis muudatusettepanek number kaks. ühesõnaga horisontaalne raport, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kes, eh, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, kontrollime seda, muudatusettepanek kuus, esimene osa läheb kontrollimisele, hääletus on alanud muudatusettepanek kuus, esimene osa, hääletus on alanud. muudatusettepanek number kuus, esimene osa, hääletus on alanud veel kord. hääletus on nüüd lõppenud. jah, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuus, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaheksa poolt kus me oleme küsimussaalist. muudatusettepanek number kaheksa on hääletusel praegu, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek number kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud jah, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, et suulise ettepaneku vastu ei ole vastuväide, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu. muudatusettepanek number kümme Äh, see on horisontaalne raport, nagu ma ütlesin juba mitmel korral, me hääletame just seda raportit ja päevakorrapunkt number kaheksa on meil praegu hääletusel ja ma pean ütlema, et kuni praeguseni äh, te olete hääletanud täpselt nii, nagu hääletusnimekiri ette näeb. niisiis jaa, selle asja nimi on distsipliin. kallid kolleegid, ma ütlesin teile, et ma alustan koosolekuga kell kolm. Eh, me tegelikult jäime oma asjadega isegi kaks minutit hiljaks. see on sada kakskümmend sekundit lausa. nii, muudatusettepanek number kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kahe, kaksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. muudatusettepanek kaksteist, teine osa, kontrollime seda hääletamine on alanud, nüüd on hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. väga vabandan, nii on. kolmas osa. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime muudatusettepanek kuusteist. muudatusettepanek kuusteist, kontrollime seda. hääletamine lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist koos suulise muudatusettepanekuga või poolt, vastu, erapooletud äh, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist langeb ära, kuna seitseteist võeti vastu, nüüd kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on vastu võetud, jah, ongi vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli langeb ära, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, seda me peame küll kontrollima, muudatusettepanek kakskümmend seitse, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kolmkümmend järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, MP üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, MP kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, MP kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud, tempel neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tempel viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tempel kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe üks on hõlmatud, libe kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe kolm, kes on poolt, vastu, seda tuleb küll kontrollida, libe kolm läheb äh, kontrollimisele, esimene osa, jah, vabandab äh, proua esinaine, esimene osa, kes on poolt. kontrollime seda, nii, nüüd on hääletamine lõppenud, see on vastu võetud teine osa on hõlmatud, libe neli on hõlmatud, libe viis, kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, libe kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on olemas. Mm-hmm. Still one. The vote is over. The vote is hääletus on lõppenud, kakskümmend poolthäält, kaks vastuhäält, kaks erapooletut, palju õnne meie kolleegile ja, ja raportöörile proua Ajale Senderile suur-suur aitäh ja liigume nüüd edasi, punkt üheksa meie päevakorras on järgmine, äh, mis puudutab Atserit. muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud muudatusettepanek kaks. hääletamine on lõppenud. ja äh, see on kinnitatud, äh, muudatusettepanek kolm ja neli langevad ära ja nüüd äh, äh hääletus on alanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise osas. hääletamine on lõppenud. ja äh, heakskiit on antud sama häälteenamusega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 ei, see ei lange ära. me peame hääletama muudatusettepanekut kaheksateist siiski. Äh, vabandab esinaine, me peame hääletama kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud äh, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud äh, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud üheksateist poolthäält, viis vastuhäält, palju õnne raportöörile. järgmisena Bereki büroo elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutustele antud ametibüroo muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, ja nüüd äh, tervikuna eelarvele heakskiidu andmine, äh, nimeline hääletus. My God, it's so slow. The last one. We are still missing one üks äh, hääl on veel puudu, palun vajutage nupule. Push the button, okei okay., vote is closed. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, viis vastu, aitäh. see tähendab, et äh, see on heaks kiidetud, lähme nüüd äh, resolutsioon, muudatused on seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ühe, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vabandust, kolmteist, muudatus on kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. resolutsiooni hääletus tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kolm vastu, palju õnne, äh, raportöör. nüüd äh, tõlkekeskus, äh, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ning heakskiidu andmine tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja kontode sulgemine on kinnitatud muudat-, resolutsioon muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, äh, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud palju õnne raportöörile, kakskümmend üks poolt, kolm vastu. CDFOP, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, äh, eelarve heakskiidu andmine, hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, neli vastu, suurepärane äh, kontode äh, sulgemine, muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime muudatusettepanek seitse, kontroll. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Embl üks on, kaks poolt vastu, vastu võetud, kolm on kaetud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis on kaetud, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ühe, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa on kaetud, hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. Seepol muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, ja nüüd äh, tervikuna heakskiitmine The vote is closed. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, neli vastu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 kontroll on lõppenud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe üks ja kaks on kaetud, libe kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teist osa ei ole. muudatused libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu kontrollime, libe kuus. kontroll on lõpp, hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja sa muudatusettepanek üks ah,. vabandust, meil on vaja resolutsiooni nimeline hääletus Sepoli puhul kõigepealt. andke andeks, ütleb proua esimees, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, viis vastu, palju õnne raportöörile, suur tänu! EASA muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, otsus äh, eelarve heaks kiita, on äh, ta nime, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, viis vastu, kontode sulgemine, resolutsioon muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist langeb ära, kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist ja üheksateist on tagasi võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 resolutsioon tervikuna nimeline hääletus. ja, ja, ja I m ready to ask you if in block but I know. ma olen valmis küsima blokina hääletust, aga ma tean, mis siis saab. Don't hesitate to speed up. ärge kartke kiiremini tegutseda. The machine is still counting masin loeb veel hääli, võib-olla peaksime reset'i tegema. kas, vajutage palun nupule, meid on kakskümmend seitse, kes hääletavad. see on juba töö takistamine, Terek. kakskümmend kaks poolt, neli vastu. palju õnne raportöörile. EASO muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud heakskiidu andmine, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Te olete tänulikud kogu selle kokkuhoitud aja pärast hiljem täna õhtul? kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, aitäh, see tähendab kontode sulgemist, resolutsioon muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt vastu. seda peame kontrollima, minu arvates tagasi lükatud, aga kontrollime muudatusettepanek kaksteist. okei okay., check is over, it was rejected. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus on kaetud, libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud. palju õnne raportöörile! Euroopa pangandusjärelevalve muudatusele pandud üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaks langeb ära, heakskiidu andmine eelarvele, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, neli vastu, kontode sulgemine, resolutsioon, muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu erapooletud, kas võiksime kontrollida muudatusettepanek üheksa, palun kontrollime seda hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. muudatusettepanek kaksteist, kontrollime seda yeah.. Yeah. Check is over hääletus on läbi, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksateist langeb ära, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud palun näidake uuesti. kes toetab, kes on poolt? kakskümmend kolm. Era-, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, oh, siiski kontrollime siis kakskümmend kolm. machine is so slow mm. -hmm. Yeah, but uh, check is over now. hääletus on läbi. ja masin äh, töötab äh, väga aeglaselt, millegipärast igal juhul äh, see punkt on heaks kiidetud, vastu võetud. kakskümmend kolm oli see, mida me just hääletasime, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli langeb ära, Econ äh, viis kuni seitse plokina, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Econ kaheksa, üheksa langevad ära, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Did everybody push the button? kas kõik äh, vajutasid nupule? hääletus on lõppenud. Äh, on heaks kiidetud, haiguste ennetamise tõrjekeskus äh, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, heakskiidu andmine nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kontode sulgemine kaasneb äh, seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa po-, kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud, viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, NV üks ja kaks on kaetud. kas me võime võtta plokina hääletuse kolm kuni kaksteist NV-lt või kuni üksteist? poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 Äh, koostaja ei ole nõus selle keelelise muudatustega ja esialgne tekst läheb hääletamisele. muudatusettepanek kaheksateist, kaheksateist, see on teie hääletusnimekirjas kaheksateist võtab teadmiseks, et sooline võrdõiguslik nõukogudes on nelikümmend neli, viiskümmend kuus protsenti. ilma mikrofonita räägib keegi saalist. me hääletame esialgset muudatusettepanekut, sest äh, raporteer ei kiitnud heaks äh, keelelist äh, muudatust. Genau. ja mir viel Spaß für die Dolmetscher <laughs> tõlkidel on väga lõbus jah, jah. There's always some surprise when you see alati on mingid üllatused äh, loomulikult, aga muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks langeb ära, nimeline hääletus, otsus anda heakskiit eelarvele. jube kaua kestab, täiesti uskumatu jah. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, viis vastu, aitäh. see tähendab äh, kontode kul-, sulgemist, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa tagasi võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu erapooletud tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu kontrollime kaheksateist. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist poolt vastu, erapooletuid. ma arvan, et tagasi lükatud äh, sama enamusega, aga kontrollime igaks juhuks üheksateist. hääletamine on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV üks kuni viis kas võime plokina hääletada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV6 esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV seitse kuni kolmteist, kas see on vastuvõetav teile, NV üheksa on kaetud, kas võime plokina hääletada, seitse kuni kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist on kaetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud nüüd olete te kiiremad kui mina, ütleb proua esimees. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, viis vastu, palju õnne raportöörile. Euroopa Keskkonnaamet, muudatusettepanek üks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud otsus anda terv-, heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend üks poolt, kuus vastu, seega kontode sulgemine, resolutsioon, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist po-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu arvates, kas kontrollime seda, muudatusettepanek kaksteist kaksteist. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist ja viisteist on tagasi võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, äh, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek, mitte kompromiss, parandab proua esimees. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud,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 kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, NV üks on kaetud, NV kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm on kaetud, neli kuni kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse on kaetud, kaheksa kuni kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, neli vastu, aitäh raportöörile. ja nüüd Euroopa Kalanduskontrolli Amet muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, eelarvele heakskiidu andmine, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kontode sulgemine, seega resolutsioon ja eh, muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kalanduskomisjon üks kuni kolm on kaetud, neli poolt vastu erapooletuid kontrollime, kalanduskomisjon neli. mulle tundub, et tagasi lükatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. viis on kaetud, kuus poolt, vastu, erapooletud minu arvates, aga kon-, kontrollime, kalanduskomisjon äh, kuus ettepanek, minu arvates on see vastu võetud, aga vaatame. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kaks, seitse poolt vastu, erapooletud äh, vastu võetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, küm-, üheksa poolt vastu, erapooletud kontrollime, kalanduskomisjon ettepanek üheksa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 kontrollime seda viisteist vahetevahel, hääled muutuvad, see on tagasi lükatud. kuusteist on kaetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud, äh, õnnitlused raportile. EFSA muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vabandust, vastu võetud oli eelmine, kakskümmend neli on vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakskümmend kuus, minu arvates oli see tagasi lükatud. ja raske on hinnata, jah, see on pigem vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu Äh, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt vastu. kas võime kontrollida, kolmkümmend kaheksa minu arvates oli see vastu võetud, aga ma ei ole kindel, ütleb proua esimees, raske on hinnata olukorda hääletus on lõppenud, jah, see on vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu. kontrollime kolmkümmend üheksa. vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis, kontrollime neljakümmend nelja siis, kui soovite vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kas me võime NV neli kuni kuus võtta plokina poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV seitse poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, kas võime võtta nüüd NV kaksteist kuni viisteist plokina? kaksteist eraldi ja ka üksteist, kas jäi meil vahele, võtame nüüd kaksteist poolt vabandust, üle üksteist, ütleb proua esimees, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist on kaetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, viis vastu, palju õnne. järgmisena Eige esimene muudatusettepanek äh, vastu võetud ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. suur tänu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 FEM kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, FEM seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, FEM äh, üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, vabandust, eelmine oli kaheksa, nüüd üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, FEM kümme on kaetud ja kogu resolutsioon nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend äh, kaheksa häält antud, kakskümmend kolm poolt, viis vastu. Euroopa Euroopa kindlustusjärve esimene muudatus on poolt vastu erapooletud vastu võetud ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeline hääletus, palun. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, viis vastu. suur tänu ja nüüd äh, kontode sulgemine, muudatusettepanek kuus, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitseteist langeb ära, kaheksateist poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, EKOn üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kas EKOn kaks kuni EKOn üheksa saame hääletada plokina? ühest kuueni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud EKOn seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EKOn kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EKOn üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kogu äh, resolutsiooni üle hääletame nimeliselt, palun, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. EIT üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja otsus äh, anda eelarve täitmisele heakskiit äh, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ja nüüd kontode sulgemine, muudatusettepanek seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kümme kahes osas esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmteist langeb ära, viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu äh, resolutsioon nimelise hääletusega, palun hääletamine on alanud. The vote is, the vote is, um, is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. EMA üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus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 ja hääletamine lõppenud, vastu võetud vabandust, muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, NV üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kaks on kaetud, NV kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV neli on kaetud, NV viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kuus on kaetud, kas äh, NV seitse kuni NV kümme saame ploki hääletada, NV seitsekümmend kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV neliteist on kaetud ja hääletame kogu resolutsiooni nimeline hääletus. And it is 23 to 5, stable majority. kakskümmend kolm poolt, viis vastu, stabiilne enamus ja nüüd äh, EMCDDA muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. otsus on ta eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja heaks kiidetud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 libe üks kuni viis on kaetud, libe kuus kuni kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja libe üheksa on kaetud ja nüüd hääletame kokku resolutsiooni nimeline hääletus kakskümmend neli poolt, neli vastu, õnnesoovid raportöörile. EMSA muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, kontode sulgemine, muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa langeb ära, muudatusettepanek kümme kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt vastu, kontrollime selle üle muudatusettepanek kaksteist on äh, nimeline hääletus. ja hääletamine on lõppenud, äh, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tran üks kuni tran viis on kaetud, tran kuus kuni tran kaheksa, kas saame hääletada plokina? jah, niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran üheksa ja tran kümme on kaetud ja nüüd äh, kogu resolutsioon, äh, nimeline hääletus. The vote is closed. ja hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli poolt, neli vastu, õnnesoovid raportöörile, Niisa muudatus üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, et otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed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 vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist. jah, kuusteist langes ära, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is, uh, there is still one people, one person missing, the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja õnnesoovid raportöörile. raudteeamet muudatusepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusepanek kuus poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et äh, tagasi lükatud, aga kontrollime üle muudatusettepanek number kuus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 jah, kolmteist kontrollime üle. ja kontroll on läbi vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. TRAN üks ja kaks on kaetud, TRAN kolm, neli, viis koos, vastu võetud viis kuni seitse on kaetud, tran kaheksa kuni tran neliteist, kas hääletame plokina? tran kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tran üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tran kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran viisteist, kuusteist on kaetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran kaheksateist eh, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tran üheksateist on kaetud, nii et hääletame kogu resolutsiooni nüüd nimelises hääletuses The vote is closed and it is adopted. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. Euratom muudatusepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja otsus anda eelarve täitmisele heakskiitnimeline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja nüüd kontode sulgemise kohta muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja õnnesoovid raportöörile esma esimene muudatusettepanek poolt vastu, erapooletult vastu võetud ja hääletame otsust anda eelarve täitmisele heakskiit. nimeline hääletus on alanud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 jah, kontrollime üle muudatusettepanek kümme. ja hääletamine on lõppenud, äh, tagasi lükatud ühe häälega, vabandust, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. neliteist langeb ära, viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Econ üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Econ kaks on kaetud, Econ kolm kuni Econ kaheksa, kas me saame hääletada plokina? nii et hääletame plokina seal poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed. 20. hääletamine on lõppenud, kakskümmend viis poolt, neli vastu ja nüüd äh, ETF-i esimene osa äh,, esimene muudatusettepanek poolt vastu, erapooletu vastu võetud ja nüüd äh, hääletame eelarve täitmisele heakskiidu andmist. nimeline hääletus on alanud The vote is Yeah, yeah, yeah there's still the, the, the machine did not yet count two people, that's why. masin ei ole veel kahte inimest lugenud, sellepärast ootasin. ja nüüd on hääletamine lõppenud. kakskümmend kolm poolt, neli vastu. Closure of the accounts is done. The resolution. Amendment seven in favor nii, muudatusemaks seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud äh, Äh, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme, pool langeb ära, üksteist langeb ära, viis poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, empel üks on kaetud, empel kaks kuni kuus, kas me saame hääletada plokina, jah? hääletame plokis poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud, seitse ja kaheksa on kaetud ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. suure häälteenamusega heaks kiidetud ja nüüd lisamuudatusepanek üks poolt vastu erapooletud vastu võetud otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud, see sisaldab ka kontode sulgemist, muudatusettepanek number kuus äh, suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on selle vastu, nii et kes on poolt? vabandust. et keegi vastu ei ole suulisele muudatusettepanekule. muudatusettepanek kuus, suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle muudatusettepaneku kaheksa. kas me saaksime kontrollida? ja tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist langeb ära, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe üks kuni kolm on kaetud, libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame kogu äh, resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed 25 to 4, stable majority. kakskümmend viis poolt, neli vastu, stabiilne häälte enamus, õnnesoovid raportöörile, EU osa, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, neli vastu oleme eelarve täitmisel äh, heakskiidu andnud, see sisaldab ka äh, kontode sulgemist, äh, moodustame kuus vastu võetud, kaheksa vastu võetud, seitse langeb ära, üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üks, esimene osa me hääletame teise osapoolt poolt vastu, erapooletu vastu võetud, empel kaks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, empel kolm kuni viis on kaetud, empel kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. jah yeah. yeah,, SND is one too much. SND, jah yeah S&D is one, one too, too, too much, jaa. sotsiaaldemokraatidel on üks ülemäärane hääletaja, nüüd on hääletamine lõppenud, kakskümmend viis poolt, neli vastu, õnnesoovid raportile, Eurofond üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja hääletame otsust anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed hääletamine on lõppenud ja kontode sulgemine on ka käesolevaga kaetud, muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek äh, kaksteist äh, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist on tagasi võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuusteist poolt vastu, erapooletud ja seda me peame kontrollima, muudatusettepanek number kuusteist, kontrollime selle üle. ja, check is over. ja hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud äh, seitseteist poolt, vastu erapooletud äh, seitseteist poolt, vastu peame kontrollima, seitseteist, vabandust, ei ole selge. Amendment seventeen in the check. Yeah, the check is over. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt kaksteist vastu. kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist äh, langeb ära, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, äh,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 Tempel üks on kaetud, Tempel kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, Tempel kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, Tempel neli kuni Tempel seitse on kaetud ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed and it is adopted. hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. Eurojust, muudatusepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja hääletame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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe üks on kaetud, libe kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis on kaetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud. oh mu jumal, libe kuus tuleb üle kontrollida, nimeline hääletus. The check is over hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed, noh, noh, noh. me veel loeme hääli ja nüüd on hääletamine lõppenud ja suure häälteenamusega vastu võetud, õnnesoovid raportöörile Europol, muudatusepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, otsus on teile täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud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 jah, peame hääletama libe kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe neli on kaetud, libe viis. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga libe viis, kontrollime üle. Check is over, it is. ja kui hääletamine lõppenud, äh, vastu võetud, äh, libe seitse poolt, äh, vastu erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ja nimeline hääletus on alanud. hääletamine lõppenud, kakskümmend viis poolt, neli vastu, õnnesoovid raportöörile. põhiõiguste amet, muudatusepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja hääletame eelarve täitmisele heakskiidu andmist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. libe üks ja kaks on kaetud, libe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu. kontrollime üle. kontrollime üle libe viis. mulle tundub, et see oli vastu võetud, aga jah, vastu võetud. libe kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa on kaetud, libe üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud, õnnesoovid raportöörile ja nüüd äh, Frontex muudatusettepanek üks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. otsus on eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. Mm-hmm. Still one, one person missing anyway, the vote is closed. ja üks inimene on endiselt puudu, aga siiski on hääletamine lõppenud ja see äh, puudutab äh, ka äh, kontode sulgemist, nüüd resolutsioon, muudatusemärk viis vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa koos suulise muudatusettepaneku kõigi vastu, üle poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kümme 10 osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kontrollime üle checks over. ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud libe üks kuni kolm on kaetud, libe neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe viis, äh, kuus on kaetud, libe seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kogu resolutsioon, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, suurte häälenemisega heaks kiidetud ja GNSS. Yeah, it falls. Yeah, yeah, it falls. Yeah, yeah, it falls. Uh, I'm sorry, it falls. Uh, yeah. GNSS amendment. GNS muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud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 langeb ära seitseteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksateist langeb ära, kakskümmend äh, langeb ära, viis poolt vastu, erapooletud äh, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. The, the vote is closed, sorry, yeah. hääletamine on lõppenud. jah palju õnne raportöörile selle viimase ametite heakskiidu andmise osas. kolleeg, palun. suur aitäh, proua esinaine. mis puudutab hääletamist ähm, eelarvede tek-, mis selle heakskiidu andmise küsimuses äh, Euroopa Parlament muudatusettepanekus kolm sekretariaat on äh, minu nime äh, eksikombel välja jätnud, siin on teised kolleegid küll ära märgitud, kuid minu nimi tuleks ka lisada sealsele muudatusettepanekule. muudatusettepanek kolm siis jaa, ma räägin muudatusettepanekust number kolm. sekretäriaat on minu nime välja jätnud sealt. kas te andsite oma allkirja? ja loomulikult ma andsin. jah, selge, siis loomulikult me vaatame, et ähm, sellega saaks korda. väga hea. ja nüüd äh, jagatakse teile laiali uued hääletusnimekirjad. väga hea, liigume nüüd edasi äh, parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmine, kas raportöör soovib sõna? kui ei, siis äh, alustame. muudatusettepanek kolm. ja, ja number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Äh, otsus anda eelarve täitmise heakskiit raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Still two missing. kaks kolleegi on veel puudu siit. The vote is jah. hääletamine on nüüd lõppenud Tamas sina vist jätsid hääletamata. lehekülg kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa. kas on veel keegi, kes tahab hääletada? ei, hääletus on nüüd siis praegu lõppenud. ja see on nüüd antud, heaks kiidetud. nüüd resolutsioon. see loomulikult tähendab ka kontode sulgemist. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas me saame nimeliselt seda teha? hääletus on alanud kontrollime siis viiendat. nii, hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, kaheksa, üheksa poolt, koos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme langeb ära, üksteist langeb ära, kaksteist on tagasi võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu kontrollime kohe seda, sellepärast et see tulemus ei ole kohe üldse mitte selge. kontroll on nüüd äh, käesolevaga läbi ja see on heaks kiidetud. Mm. ja nüüd neliteist langeb ära, kuusteist. see on osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine poolt, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. seitseteist langeb ära, kui kuusteist vastu võetakse, kaheksateist, kes on poolt, vastu. teeme elektroonse kontrolli, muudatusettepanek kaheksateist, kontrollime seda. lõppenud. Äh, üks Rahvapartei saadik on meil Liiast siin. ja nüüd sobib kaheksateist vastuhäält ja tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks hea küll, muudatusettepanek kakskümmend, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm langeb ära, kakskümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis langeb ära, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. et nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, ähm, kontrollime seda, kakskümmend kaheksa läheb kontrollimisele. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. ma vabandan, et proua esinaine, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka.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 kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis langeb ära, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kas me saaksime seda kontrollida, kolmkümmend üheksa läheb kontrollimisele. mulle tundub, et see on vastu võetud, jah, nii see tõesti on. nüüd nelikümmend, see langeb ära edasi nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja me võime kontrollida, nelikümmend kaks. kontrollime seda. see on vastu võetud, vabandust Ähm, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu. Hmm, kontrollime seda ka, tundub, et võeti vastu, aga päris kindel olla ei saa. nelikümmend neli, kontrollime seda elektrooniliselt. jah, see võeti vastu. nüüd nelikümmend viis langeb ära, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu no kontrollime seda ka praegu juba. Äh, nelikümmend seitse. kontrollime elektrooniliselt. vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud äh, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks ja kontrollime viiekümnendat muudatusettepanekut. Check is over. It is rejected. see on tagasi lükatud ja nii kahju, kui seda ei ole. nüüd viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, viiskümmend üks, kontrollime siis seda yeah.. check is over, it's seventeen in favor. Äh, see on vastu võetud nüüd viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, viiskümmend kolm, kontrollime seda. ja check is over, it's adopted. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nüüd viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja kontrollime seda ka, viiskümmend neli, check is over. kontroll on nüüd läbi ja see on vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. ei jah, viiskümmend viis, kontrollime seda. Check fifty five. kontrollime seda, nüüd on hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa on tagasi võetud, viiskümmend seitse langeb ära, ei siiski, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend on tagasi võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, jah kuuskümmend üks. kontrollime seda. see on vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek number kaks. kes on poolt? vastu erapooletud, no kontrollime, kompromiss kaks läheb kontrollimisele. kõik poolduvad seda <laughs> see jätab minust küll väga kummalise mulje, aga noh, hea küll, väga tore, kõik on poolt. nüüd muudatusettepanek. Ähm, kompromiss kolm siiski kohe, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. edasi, see hõlmab kuutekümmend kaheksa, kuutekümmend üheksa, seitsekümmend ja nii edasi ja nüüd need seitsekümmend neli järgmiseks. muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, seitsekümmend kuus langeb ära kompromiss number viis järgmiseks. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi nüüd kaheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime seda palun kontrollida, kaheksakümmend kuus, esimene osa see on vastu võetud. teine osa koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu. kaheksakümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks kuni üheksakümmend viis tuleb hääletusele ühiselt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ja me tegelikult tahtsime nimelist hääletust äh, muudatusettepanekute üheksakümmend üks kuni üheksakümmend viis osas. see esitati sekretäriaadile. Stas de Jong, Flanagan, Herbrandi, Petitšiini ja mina esitasime selle taotluse, kuus parlamendisaadikut siis kokku Äh, ja kas äh, seda taotlust äh, toetavad kuus saadikut, jah, palun andke käega märku, jah, hea küll, hääletame siis nimeliselt üheksakümmend üks kuni üheksakümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend. üheksakümmend üks kuni üheksakümmend viis ei võetud vastu, see lükati tagasi ja seetõttu ma mm, lasin hääletada kaheksakümmend üheksat, mis võeti vastu ja ma võin seda uuesti üle vaadata, kui kellelgi on kõhklusi, aga no igal juhul. nüüd üheksakümmend langeb ära. üheksakümmend kuus on tagasi võetud. edasised ka langevad ära. ei, siiski üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa langeb ära. üheksakümmend üheksa langeb ka ära, sada samamoodi sada üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, eh, sada kaks langeb ära, sada kolm langeb ka ära, sada neli, kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. aga kontrollime siiski. sada neli läheb kontrollimisele kontroll on nüüd läbi ja tagasi lükatud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse ja sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa langeb ära, sada kümme poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üksteist ja sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist ja ei, seda me hääletasime, sada neliteist. kuni sada seitseteist võeti tagasi, sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist, kes on poolt vastu erapooletud tagasi lükatud äh, sada kakskümmend kuni sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud vastu võetud sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud äh, tagasi lükatud äh, sada 100 kontrollime siiski sada kahtekümmet kahte. sada kakskümmend kaks, kontrollime seda siis hääletamine on nüüd lõppenud ja tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse langeb ära. ja jätkame kompromissiga number kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. liigume nüüd edasi, sada nelikümmend seitse järgmiseks. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kaks lähevad kontrollimisele. hääletamine lõppenud vastu võetud. sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud sama häälteenamusega vastu võetud sada, viiskümmend viis langeb ära, sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, muidugi sada viiskümmend kaheksa, kontrollime seda. hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud jah, loomulikult kontrollime seda ka. mm. -hmm. jah, just. tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka sada viiskümmend üheksa, kontrollime seda, sest et äh, keegi väga käega märku ei anna enam. ja see on tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud, vabandust, sada kuuskümmend kaks oli see, sada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja loomulikult sada kuuskümmend kolm, kontrollime ka seda 163. Yeah, it is adopted. see on vastu võetud ühehäälelise enamusega. sada kuuskümmend neli langeb ära. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. sada kuuskümmend kuus on tagasi võetud, sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa. langeb ära. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, ei siiski, kontrollime, sada seitsekümmend läheb kontrollimisele. ja nüüd on hääletamine lõppenud, kuusteist poolthäält, kaksteist vastuhäält, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks ja sada seitsekümmend kolm langevad ära, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud aga kui soovite, me võime seda kontrollida, sada seitsekümmend viis minutis võeti see küll vastu. hääletamine on lõppenud. ahaa, siiski tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda, sada seitsekümmend kaheksa läheb kontrollimisele. hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud sada kaheksakümmend, kontrollime seda. We will check one hundred and eighty. One hundred and eighty, the check is over. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, aga kontrollime seda siiski, sada kaheksakümmend kaks. One eight two Check is over. It is rejected. see on tagasi lükatud. One eight three. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski, sada kaheksakümmend kolm läheb kontrollimisele. One eight three. It is, check is over and it is adopted. see on vastu võetud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend, ei siiski, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada eh, mitmed eh, muudatusettepanekud langevad ära, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend kolm on tagasi võetud, sada üheksakümmend neli suulise muudatusettepanekuga poolt vastu erapooletud. mulle tundub, et see on äh, tagasi lükatud, aga kontrollime seda, kas me saaksime seda kontrollida. sada üheksakümmend neli. Check. The check is over. It is. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. One nine four, it is adopted sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kas me võiksime seda palun kontrollida, sada üheksakümmend üheksa, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kakssada, kes on poolt? vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on vastu võetud. kontrollime, kas ta sellegipoolest, kakssada. hääletamine on lõppenud lõppenud ja see on tõesti vastu võetud. kakssada üks, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kontrollime siiski sellegipoolest, kakssada neli, kontrollime seda. Check is over. hääletamine on lõppenud jah, see on vastu võetud. nüüd kakssada kolm langeb ära, kakssada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kontrollime, kakssada kaheksa läheb kontrollimisele. kakssada kaheksa. Check is over. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kakssada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. jah, kakssada üheksa, kontrollime seda ka. We check two hundred and nine. Check is over. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Äh, kakssada kümme kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud äh,, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu äh,. ja see on ka vastu võetud äh,. nüüd kakssada üksteist, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuusteist langeb ära, kaks tuhat seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist langeb ära, kaks tuhat üheksateist, kakssada üheksateist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend ja kakssada kakskümmend üks on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks langeb ära, kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kas me võiksime seda kontrollida? kakssada kakskümmend seitse hääle läheb kontrollimisele. Check is over, yes it is a.... hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu e. kontrollime kakssada kakskümmend kaheksat. Two hundred and twenty-eight. It is adopted. ja see on vastu võetud. Hundred and twenty-nine kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, muidugi kakssada kolmkümmend üks. kontrollime seda. Check for two hundred and twenty, jaa. Hi guys! tähelepanu, kolleegid, me kontrollime muudatusettepanekut kakssada kolmkümmend üks, hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud ei, ei, nad hääletasid teie poolt ära, ärge muretsege. nii, kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm kahes osas, kakssada kolmkümmend kolm esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli langeb ära, kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud jah, äh, kakssada kolmkümmend kuus, teine osa, kontrollime seda. The check is over. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. jah. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ei siiski, ütleb proua esinaine, kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu jah, kontrollime seda, see äh, tulemus ei ole selge, ei tea, kes võitis, kumb pool peale jäi. The check is, I think it is, it is adopted. tundub, et see on siiski vastu võetud. nüüd on hääletamine lõppenud ja see on tõesti vastu võetud. nüüd kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend, kes on poolt vastu erapooletud, see on vastu võetud, aga hea küll, kontrollime, kakssada nelikümmend läheb kontrollimisele. jah, it is adopted. jah, see on vastu võetud. nii, äh, kakssada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud ähm, kontrollime seda, kakssada nelikümmend kaks läheb kontrollimisele, mulle tundus, et see lükati tagasi, aga väga keeruline on täpselt öelda. niisiis, kakssada nelikümmend kaks, kontrollime seda. see on vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda äh, kakssada nelikümmend neli siis. see on vastu võetud. nii, kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud hmm kontrollime seda ka, mulle tundub, et see lükati tagasi, aga mm, oma pead ma pandiks ei pane kakssada nelikümmend kuus, kontrollime seda. hääletamine lõppenud, ei jah, tõesti, vabandust. Eh, seda küll ei osanud ette näha, nüüd eh, kakssada nelikümmend seitse ja kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa langeb ära, kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, seda küll peab kontrollima, kakssada viiskümmend viis läheb kontrollimisele. kakssada viiskümmend viis, kontrollime seda. see on äh, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud kakssada äh, viiskümmend seitse ja kaheksa hääletame koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, siiski see langeb ära, ütleb proua esinaine. nüüd äh, kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, äh, see on vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada, vabandust, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kuus langeb ära, kakssada kuuskümmend seitse kuni kakssada seitsekümmend hääletame ühiselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada seitsekümmend üks langeb ära, kakskümmend, kakssada seitsekümmend kaks langeb ära, üks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna nimelisele hääletusele nüüd ja hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, viisteist poolt, seitse vastu, seitse erapooletut, äh, palju õnne raportöörile! suur tänu, mis me nüüd teeme, küsib proua esimees. Yeah, now we vote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 hääletame nüüd teisi institutsioone ja kui meil on distsipliini, siis saame siit peatselt põgenema. teised institutsioonid äh, kas raportöörid äh, soovivad sõna? hääletame äh, välisteenistus. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, kuhu me nüüd läheme? no we vote direct, we go ehk siis ähm, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. heakskiidu andmine, äh, nimeline hääletus. We vote on this, yeah, discharge by roll call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 kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. Äh, nõukogu ja ülemkogu eelarve täitmisel heakskiidu andmine. et hääletate selle poolt, kui te vajutate plussi ja muudatusettepanekuid ei ole, lähme kohe äh, heakskiidu andmiseni, pluss poolt. hääletus on alanud pluss tähendab siis äh, heakskiidu edasilükkamist, miinus andmist. jah, jah, jah, jah, if you, jah, if you vote if.... ehk siis äh, kordan veel kord, kui te hääletate pluss, ilma mikrofonita räägitakse kui te hääletate miinuse, siis hääletate selle poolt, et anda täitmisele, eelarve täitmisele heakskiit. kui te hääletate plussi, siis see tähendab edasilükkamist. jah kui te tahate edasi lükata, siis peate muutma oma hääletamist. kas midagi on veel ebaselge, küsib proua esimees. kaks äh, liiget ei ole veel hääletanud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 muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame otsust anda eelarve täitmisel heakskiit, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek üks on tagasi võetud, üks ja neli on tagasi võetud, seega viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, kas võiksime kontrollida muudatusettepanekut kuus? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu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 kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kontrollikoda järgmiseks muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks ja kolm langevad ära. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. Äh, heaks, vastu võetud, muudatusettepanek neli resolutsioonis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, seitse, kuus poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, seitse poolt vastu erapooletud. kontrollime igaks juhuks muudatusettepanek seitse. seitse, kontrollime seda hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kümme, neljas osas esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaksteist suulise muudatusettepanekuga vastu võetud, ei ole poolt vastu. kontrollime, kaksteist. minu arvates oli see heaks kiidetud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletus on lõppenud, jah, vastu võetud. kolmteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viisteist poolt, vastu. kontrollime, viisteist. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud ma vabandan, ma lihtsalt ei näinud selgelt, äh, kuusteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sama enamusega, seitseteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksateist kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud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 kontrollime, muudatusettepanekud kakskümmend neli, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on vastu võetud, aga peame kontrollima. kak-, kakskümmend viis hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt,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 majandus- ja sotsiaalkomitee muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, otsuse anda eelarvele täitmisele heakskiit, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, neli vastu, resolutsioon muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek number viis, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, era-, kontrollime muudatusettepanekut üheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükkatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kaksteist. minu arvates oli see vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime, kaksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kolm vastu. palju õnne raportöörile regioonide komitee, järgmisena muudatusettepanekud üks ja kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, poolt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 kümme, kontrollime muudatusettepanek number kümme. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist langeb ära, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon äh, tervikuna hääletamine on alanud, nimeline hääletus. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. ombudsmani järgmiseks muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nimeline hääletus, eelarve täitmisele heakskiidu andmine. kakskümmend viis poolt, üks vastu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 kontrollime viite, tagasi lükatud, vabandust. ma näen ainult osaliselt teie reaktsiooni. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon äh, tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, palju õnne raportöörile järgmisena Euroopa andmekaitse inspektor, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, aitäh, äh, lähme resolutsiooni juurde, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime igaks juhuks kuus, muudatusettepanek kuus. vastu võetud. seitse langeb ära, kaheksa poolt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 kas me võime hääletada plokina kuus kuni kaksteist? kas võime hääletada koos? ilma mikrofonita räägitakse saalist. kuus poolt vastu, erapoolt vastu võetud, seitse poolt vastu, erapoolt vastu võetud, kaheksa kuni kaksteist plokina poolt vastu, erapoolt vastu võetud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 me võiksime nüüd võtta ka ühisettevõtted juhul, kui teil on veel energiat järel. ärge veel ära minge. ärge palun minge ära. Go away yeah.. Are you, are you ready to vote on the joint kas te olete valmis hääletama ühisettevõtteid, sest me oleme tõesti ajast ees? okei okay,, forget about unustage ära siis, ütleb proua esimees Ja, okay. Also niemand, niemand will, nein, es ist wirklich traurig, niemand will mehr mit. on tõesti väga kurb, keegi ei taha minuga koos enam hääletada. hästi, jätkame hääletamist homme komisjonile eelarve täitmisel heakskiidu andmisele kell üheksa ja kell üheksa tähendab tõesti kell üheksa. I just I just want to thank you, chair, because you vabandust, jah, ma tahtsin väga tänada teid, esinaine, te tegite väga hea kiire hääletuse. ja, ja war das beste publikum, das ich je hatte <laughs> so ungefähr. ja, ja, the meeting is closed because koosolek on lõppenud, jätkame homme kell üheksa komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. suur tänu distsipliini eest